kinnitatud ja palju õnne teile, kallid uued kolleegid. härra Hortefeuille on esitanud taotluse oma isiku puutumatuse kaitsmiseks ähm, vastavalt artiklile seitse lõikele üks saadetakse see taotlus edasi õiguskomisjoni vastavalt äh, artiklile kolmkümmend seitse esimeste konverents ütles mulle, et ei olnud mitte mingeid proteste